me peame eh, astuma olulisi samme, et eh, uusi tragöödiaid ära hoida. Eh, metsade maharaiumise vastane võitlus on kogu maailma huvitav küsimus. kõik liikmesriigid peaks istutama uusi metsi. Ungari jaoks on see prioriteetse tähtsusega küsimus. sel aastal Äh, on, me äh, oleme kahekordselt panustanud metsade taasistutamisse. suur aitäh, härra Toot. järgmisena saab äh, sõna Delara Burkhardt. suur aitäh, president. Amazonase tulekahjud ei ole loodusõnnestus, see on inimeste kätetõug seda maad on vaja põllumajanduseks ning seetõttu äh, pöör-, äh, ei ole looduslike elupaikade kaitse väga tulus. meie kanname samuti vastutust äh, selle Äh, seetõttu on komisjon ka oma teatises tunnistanud rahvusvaheliste metsade kaitse vajadust. kui me sellele tõsiselt suhtume, ei tohiks me aga heaks kiita äh, sellist Mercosuri kaubanduslepet, kus ei ole mingeid siduvaid kohustusi metsade kaitseks, inimõiguste kaitseks, Pariisi kliimaleppest tulenevaid eesmärke äh, selline kokkulepe sobib Bolsonaro'le kõige paremini ja sellel ei ole mitte mingisugust tagajärge kliimakatastroofi ja äh, kliima soojenemist, kui me seda tõsiselt tahame peatada, siis me peame seda tegema. me peame seda tegema äh, rahvusvahelisel tasandil ja me peame jätkama Pariisi kliimalepingu äh, ellurakendamist. sajad tuhanded noored inimesed on tänavatel, kuna nad ei soovi sõnu, vaid tegusid, ärme valmistame neile pettumust. aitäh, härra Burkhardt. järgmisena saab sõna Frederik Riis üheks minutiks. suur aitäh eh, to,. Eh, tore on näha, et teie juhatate seda arutelu. suur aitäh ka volinik Vellale. see on võib-olla üks teie viimastest äh, esinemistest Euroopa Parlamendis. Amazoni, Amazonas äh, põleb ning kogu olukord pingestab rahvusvahelisi suhteid. Ehm, selle tagajärjel kannatab kogu maailm, vastutavad on äh, presidentide Bolsonaro ja Moralese valitsused. Äh, näeme, et, äh, et need metsad ei, ei neela enam CO kahte, vaid paiskavad seda atmosfääri. meie aga ostame tooteid, näiteks äh, kakaod, maisi, äh, sojad, äh, palmiõli ehk siis üks toode kümnest on seotud metsade maharaiega ning meie reaktsioon peab olema probleemi ähm, kõrgusel, sest on vaja Euroopa sertifikaati, et, et välja selgitada tooted, mis ei ole seotud metsade maharaiumisega. suur aitäh teile, proua Riis. järgmisena saab sõna Marie Toussaint üheks minutiks. aitäh, kallid kolleegid Amazonas äh, põleb ning äh, oleme kaotamas viimast kaitset kliimamuutuste vastu. see kõik ei ole seotud ainult äh, põuaga, vaid ka majanduslike huvidega, mis toovad ohvriks äh, looduse. me ähm, hõivame maid, raiume metsi maha, põletame neid, ärgem süüdistagem teisi. Need suured majandusettevõtted on ka Euroopast pärit, mis nii teevad. Need ei kammitse ainsatki reeglid äh, ning põhilised äh, saastajad maailmas, äh, kuidas saab ta aktsepteerida seda, et me ei suuda isegi omaenda naftaettevõtteid survestada Pariisi lepingu tingimusi täita. me so-, te räägite meil Euroopa eluviisi kaitsest, aga kas te ei võiks kaitsta tulevikku, meil on vaja eh, eh, sellist Euroopat, kes kaitseb kõike elusat kogu maailmas. suur aitäh, proua Tussan. järgmisena saab sõna kolleeg Reego üheks minutiks. suur aitäh teile, proua president. Amazonas eh, kõrbeb ning meil on vaja nüüd tegutseda jõuliselt. siin on räägitud juba tulekahjude mõjust, näiteks bioloogilise mitmekesisuse kaitse, lihatööstuse pidurdamine, põlisrahvaste kaitse. näeme, et Bolsonaro ja tema valitsus on täiesti Ähm, võimetud äh, tegutsema, nad ei suuda äh, tegu, tegeleda muuga, kui äh, oligarhide vahel võimupirukad jagada. Euroopa Liit vaatab pealt ja aplodeerib, sellest ei piisa kui me Euroopa raha kulutada, me ei saa lubada fašistil seda kulutada, peame kaitsma ennast Euroopa Nõukogu palus ettepanekuid, meil on vaja Mercosuri lepingu pidurdamine, me ei tohi sisse tuua liha, me ei tohi lubada selliseid tootmisviise, mis ehm, kurnavad planeeti ja ärgem eh, olgem kuritöö kaasosalised, ärgem külvakem surma. kiitokset, edustaja. suur aitäh teile, kolleeg Rego. tahaksin nüüd teatada, et äh, meil on kakskümmend sõnasoovijat veel praeguses arutelus, mis on äärmiselt äh, oluline, oluline on sel teemal kõneleda, siis äh, lisaks sellele on ka veel kaksteist kolleegi, kes nimekirja väliselt sõna saada, kuna me oleme ajakavast maas, siis ma neile kõigile sõna anda ei äh, jõua ning loen teile ette nüüd need kolleegid, kes väljaspool nimekirja sõna saavad. Need on siis järgmised kolleegid. Echeverria ähm,, Agius Saliba, Auram äh,, Andru-, anteeksi, Joveva äh,, eh, Gallagher äh,, eh, Jones äh, ja Kanjesna ja valitettavasti kahjuks äh, ülejäänud kolleegid sõna ei saa, ma ei saa midagi teha. Lähme aga nimekirjaga edasi ning tahan nüüd anda sõna Hildegard Bentelele, palun. Teil on üks minut. lugupeetud president, kallid kolleegid, kallid kuulajad uudised äh, Amazonasest on kohutavad, e, paljud eelkõnelejad seda juba mainisid. ja asi ei puuduta ainult Lõuna-Ameerikat, Venemaal äh, Kanadas, Kongos on sama, samuti metsatulekahjud ja ka Euroopa Liidus on olnud metsatulekahjusid ja seetõttu peame meie siin Euroopas küsida, küsima, mida me saame teha, et eh, selliseid asju ei juhtuks, et CO kahte ei tekiks nendest tulekahjudest me peame siin olema üksmeelsed, kui me peame läbirääkimisi kaubanduslepingutes, siis peame avaldama survet ja pöörama tähelepanu eh, just nimelt metsade eh, kaitsele teiseks eh, peame keskkonna ja kliimakaitse tegema oma arenguskoostöö üheks olulisemaks komponendiks. uus komisjon peab sellega tööd alustama ja tegema seda väga tõsiselt Äh, Joosep Borrell äh, äh, missioonikirjas oli kesksel kohal kliimakaitse, meil on vaja uut rohelist tehingut mitte üksnes Euroopa Liidu siseasjades, vaid ka välisasjades Äh, kliimakaitse äh, peab olema väga olulisel kohal äh, arengukoostöös, selleks tuleb ette, raha tuleb ette näha sertifitseerimiseks, kõnelejad üritatakse katkestada, aga ta jätkab. Mm, ja me peame ka oma uued arengukoostöö instrumendid sellele suunama, aitäh. aitäh proua Pentele ja järgmisena Isabel Santos üheks minutiks ja palun Äh, pidage oma kõneajast kinni, sellepärast et ähm, on ka teised kolleegid, kes ei saa kõne, sõna võtta, kui teie aega ületate. proua Santos, teil on sõna. Äh, suur aitäh, lugupeetud president. Äh, metsatulekahjud Amazonase regioonis nõuavad meie tähelepanu mitte ainult selle hävingu tõttu, mida nad maakera kopsudele põhjustavad, vaid ka inimõiguste rikkumiste tõttu, mis tohutult on kasvanud me oleme näinud, kuidas põlisrahvaste vastu kasutatakse vägivalda ning kaks põlisrahvaste liidrit, kes olid inimõiguste eest võitlejad, keskkonna eest võitlejad, on tapetud. Need kaks ähm, juhti tapeti siis juunis selliste kannatanud aktivistide nimekiri on pikk ja see peaks äh, pöörama meie tähelepanu sellele, mis tegelikult juhtub. inimesi on taga kiusatud, ahistatud ja seetõttu peab Euroopa Liit väga resoluutselt reageerima. Brasiilia liidrid on öelnud, et kavatsevad äh, Äh, metsade piirkonnas teostada rohkem uurimisi, et leida põllumajanduseks ja kaevanduseks sobivaid maid ja see näitab väga selgelt, milline on nende poliitika, seetõttu peame muret tundma põlisrahvaste õiguste pärast Euroopa Liit ei saa äh, pöörata selga oma kohustustele maailma liidrina. me peame kasutama kõiki vahendeid, mis on meie käsutuses selleks, et me suudaksime äh, peatada Amazonase metsatulekahjud, kaitsta keskkonda ning hoolitseda selle eest, et inimõigusi austatakse. aitäh. aitäh. ja järgmisena saab sõna proua Karlsbruck lugupeetud president, Amazonas põleb. tegemist on tõsise kriisiga, mis on pakiline kogu maailma jaoks. Brasiilia president Bolsonaro on näidanud, et tema vastutust ei võta ja ei suhtu sellesse teemasse tõsiselt ta ei suhtu ka metsade hävitamisse tõsiselt. ta on öelnud, et ta soovib taganeda Pariisi kliimaleppest, nagu tegi ka Donald Trump ja see, mm, kui me tõesti tahame olla äh, vastutustundlikud kliimaküsimustes, äh, kui me tõesti tahame teha koostööd selle nimel, et Pariisi kliimaleping ellu rakendatakse, peame Amazonase päästma, kasutades kõige paremaid vahendeid, mis meil selleks on. kaubanduslepe Mercosuriga on väga oluline nii meile kui ka Brasiiliale, oluline majanduslikus mõttes, aga see annab meile ka ainulaadse võimaluse avaldada survet ning luua selline piitsa ja prääniku olukord Brasiilia jaoks, kus on väga selged nõudmised seoses jätkusuutliku arenguga, see on väga hea vahend ja kasutagem seda, aitäh. aitäh. ja järgmisena saab sõna härra Guerreiro üheks minutiks. aitäh, lugupeetud president Äh, proua minister, volinik, faktid on selged. Euroopa Liit on suuresti vastutav Amazonase vihmametsade hävitamise eest, äh, põllumajandustoodang äh, ja sojauad tulevad ju Euroopa Liitu Euroopa Liit vastutab osaliselt Amazonase vihmametsade hävitamise eest ja mõju eest, mis sellel kõigel on sealsetele põlisrahvastele. ja seetõttu, minister ja volinik, me sooviksime, et Mercosuri kaubanduslepe peatatakse ja et me lõpetaksime äh, äh, sojaubade ja muude kaupade impordi sellest maailma piirkonnast. me teame, et see on raske, aga see on vajalik selleks, et kaitsta Amazonast põlisrahvaid ja liigilist mitmekesisust. aitäh, aitäh ja järgmisena härra Wallis üheks minutiks. aitäh äh, veiseliha tootmine on Amazonase metsade häviku peamine põhjus ja kui me tahaksime vähendada vihmametsade hävingut, peame vähendama loomaliha tarbimist, aga loomulikult ei taha keegi seda teha. me võime ju osta ka Ameerika liha, kui me Mercosuriga lepet ei sõlmi Äh, üheksakümmend protsenti loomalihast, äh, mis me siin Euroopas tarbime, tuleb äh, Brasiiliast. karjamaad Brasiilias on sageli asendatud sojapõldudega ja Äh, ligemale neljandik äh, metsade hävingust ähm, on äh, põhjustatud just nende loomalihakasvatajate poolt, kes peavad tegema ruumi sojaubade kasvatajatele. kuidas me viime selle kõik kokku jätkusuutliku arenguga, näiteks kas või sellega, et me rõhume siin biokütustele? see, mis praegu toimub, on hullumeelsus aitäh ja nüüd äh, Natalja Kolan-Österle, palun, teil on aega, teil on üks minut aitäh, president. Äh, oma kaubanduslepingute läbi kanname vastutust selle eest, mis toimub Äh, kuna me ostame metsade hävitamise tulemusena toodetud tooteid, äh, veiseliha, sojauba, siis oleme vastutavad. Euroopa Liit peab äh, rõhuma ka metsade jätkusuutlikule kasutusele, sellised kokkulepped tuleb panna sisse lepingutesse, praegu Pariisi kliimaleping ei näe ette mitte ühtegi sanktsiooni, kui sellest lepingust kinni ei peeta Mercosuri kaubanduslepe on äärmiselt oluline, meil on vaja luua ökoloogilised barjäärid, mida me oleme kaitsnud valimistel ja me peame, meil on hea meel, et president von der Leyen on selle tähtsust rõhutanud me peame kaitsma äh, oma tarbijaid, toetama oma põllumehi, oma tootjaid, kaitsma keskkonda äh, välismaiste tootjate eest, kes keskkonda saastavad. see läbi, leping, mille üle me Mercosuriga täna läbirääkimise pea, peame, ei vasta meie nõuetele ja raskendab olukorda Amazonases, aitäh. aitäh. ja järgmisena saab sõna Katlin Van Bremte, palun aitäh. aitäh, president. väga hea meel on teid äh, näha sellel väga olulisel arutelul, äh, volinik Äh, äh, siin Euroopa Parlamendis äh, on kõik nõus sellega, kuidas hinnata seda, mis Amazonases toimub. ja see üksmeel on midagi, mida saaks kasutada selleks, et Euroopa Liit kõneleks ühel häälel ja lahendaks selle probleemi on üks võimalus, kuidas me saame teda teha, see on kasutada kaubanduspoliitikat ja muuta seda radikaalselt me soovime sellist kaubanduspoliitikat, mis tõesti are-, arvestab jätkusuutliku arengu eesmärkidega ja aitab peatada metsade hävitamist. jätkusuutlikkuse peatükk peab olema siduv ja jõustatav meie siin parlamendis saame samuti näidata, et meil on survevahendeid, me peame juba ette, enne arutelusid ütlema, et metsade hävitamine peab lõppema ja see, kuidas Amazonase regioonis inimõigusi rikutakse, peab samuti lõppema ja see peab olema aluseks meie tulevasele kaubanduspoliitikale. kasutage meelseisvaid aastaid, et seda saavutada. aitäh, proua Van Brempt ja järgmisena saab sõna proua Bilbao Barandika. üks minut suur aitäh. Amazonase metsade põlengud puudutavad meid kõiki, see puudutab meid inimestena, see puudutab keskkonda, see on majanduslikult problemaatiline, sest tundub, et see on seotud plaaniga arendada mitme jätkusuutlikut arengut. Ehm, Boliivia, Brasiilia, Kolumbia, Ecuador, Guyana, Peruu ja Surinam äh, sõlmisid leppe, äh, kus kinnitasid, äh, kus need riigid lubasid tegu, oma tegudes kaitsta keskkonda ja järgida Pariisi leppe nõudeid. me teame, kuidas keskkonda kahjustavad metsaraied, peame tegema kõik selleks, et sellised põllumajandustooted, mille tootmisel kahjustati Amazonast, ei leiaks teed Euroopa turule, usaldusväärsus sellistes küsimustes tähendab, et meie jaoks on väärtused olulisemad kui majandushuvid, aitäh. aitäh, proua Bilbao Barandika, järgmisena saab sõna Grace O'Sullivan üheks minutiks, palun. aitäh, president me kõik vaatasime õudusega sellel suvel, kuidas katastrofaalsed tulekahjud metsa rüüstasid Amazonases ja Bolsonaro režiim ei eh, eh, sekkunud või pigem isegi õhutas tagant. Eh, odav ja laastav loomaliha kasvatamine on selle kõigeni viinud, ma tootan seda, toetan seda resolutsiooni, mis on koostatud olukorrale reageerimiseks ja mul on väga hea meel, et seal ei eh, jäeta kõrvale kaubanduspoliitikat ja neid poliitikaid, mis on toonud kaasa metsade hävitamise. kaubanduskokkulepped riikidega, mis rikuvad õigusriigi põhimõtteid, eh, rikuvad rahvusvahelisi kokkuleppeid, ei saa siit kojast läbi minna eh, räägitakse valesid lugusid sellest, kuidas arengu arengu ja keskkonnahuvid on vastuolus, need lood tuleb kõrvale heita. me teame, et, et meil ei ole väga palju töökohti siin planeedil, aga väga palju selliseid töökohti on istandustes, kus üritatakse lühiajalist kasumit teenida pikaajalise hüvede arvelt ja Brasiilia rahva heaolu arvelt. ma loodan, et te toetate seda resolutsiooni ja lükkate sellised väärad kokkulepped tagasi, aitäh aitäh äh, ja Jose Manuel Fernandez, teil on üks minut, palun. Äh, suur aitäh, lugupeetud president, äh, president, kallid kolleegid, me peame võitlema kliimamuutustega ja selleks on vaja ülemaailmset koordineeritud tegutsemist metsad on kliimamuutustega võitlemisel äärmiselt oluline. jätkusuutlikkus peab olema kõige olulisemaks sõnaks, see tähendab aga seda, et meil on vaja ka solidaarsust. me peame austama Amazonase vihmametsasid, tegemist on tohutu suure territooriumiga, mis hõlmab üheksat riiki, mitte ainult Brasiiliat loomulikult siin Euroopa Liidus on ka meil olnud tulekahjusid ja seetõttu me võiksime olla eeskujuks ülejäänud maailmale ka minu äh, koduriigis kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal äh, toimus meil suur tulekahju, milles hukkus liiga palju inimesi Euroopa Liit peab keskenduma ennetusele, see on samuti väga oluline ning peab tegema koostööd ja rahastama selliseid programme, looma fonde, mis tagavad selle, et Amazonase piirkonnas ja teistes metsades austatakse inimõigusi et keskendutakse jätkusuutlikkusele. aitäh. aitäh. Cesar Luena üheks minutiks järgmisena. tere õhtust. tänane arutelu puudutab äh, Amazonase vihmametsade hävitamist, seda ütles ka äh, ülemkogu esindaja, Euroopa Liit ei tohi eh, loobuda, me saame eh, põllumajandust ja metsandust ühendada jätkusuutliku arenguga. Te palusite soovitusi jätkake Euroopa Komisjoni metsandusstrateegiat, mis ütlevad, et on selliseid tooteid, mis on mm, eh, toodetud hävitades loodust, seda me ei tohiks lubada Euroopa Liitu. meie võitleme täna õhtul äh, tõeliste kiskjate vastu, äh, kuid meil on võimalik seda võita Euroopa Liidu juhtimisel, me ei tohi loobuda, me ei tohi alla anda. kiitokset edustaja Luena ja sitten edustaja. suur tänu, kolleeg Luena, järgmisena saab sõna kolleeg Elsi Kadainen, palun. suur tänu, lugupeetud juhataja, metsatulekahjud on tuletanud meelde meile Mercosuri kokkuleppe säästliku arengu sätteid ning Pariisi kliimakokkuleppe tähtsust. me peame kandma hoolt selle eest, et Mercosuri kokkuleppe rakendamisel peetakse kinni säästliku arengu põhimõtetest ning kokkulepitud standarditest. peame looma eeltingimused selleks, et kaubavahetus oleks kõigile osapooltele vastuvõetav. Ehm, näiteks komisjoni hiljutise teatise kohaselt võime lugeda, et meil metsavarad üha kasvavad, sest et meil on säästlik metsamajandamine ja mitmekesistunud puu, maja, puude majandamine, me teame, et liikmesriigid kannavad hoolt metsade eest hästi ning äh, samas metsateema on killustunud siin Euroopa Parlamendis ning meil oleks vaja paremat kooskõlastamist, metsastrateegia ajakohastamine peaks olema äh, kiire küsimus ning see on tähtsam kui kunagi varem suur tänu, kolleeg Katainen. järgmisena saab sõna kolleeg Pärr Holmgren üheks minutiks, palun. suur tänu, lugupeetud juhataja. eelmisel nädalal oli mul võimalus kohtuda kahe Nükui hõimu esindajaga, kes on pärit Amazoni piirkonnast ja kelle küla maha põletati Nende võitlus on meie võitlus, Amazon endiselt põleb ja samal ajal president Bolsonaro ähvardab sellega, et äh, taganeb Pariisi lepingust ning äh, metsade saatus muutub veelgi traagilisemaks. see tuleb peatada praegu, see on kogu kliimasüsteemi, meie planeedi kliimasüsteemi kõige tundlikum piirkond. Euroopa Liit ei tohi äh, pidada tähtsamaks äh, soja ning äh, liha importi kliimast. me peame Mercosuri riikidele nõudeid esitama seoses kliimaga ja minu küsimus komisjonile oleks järgmine, kuidas kannate hoolt selle eest, et, et riigid äh, peavad langetama valiku, kas nad äh, kaitsevad vihmametsa või loobuvad kaubavahetusest Euroopaga. suur tänu, härra Holmgren Aleksander Bernhuber, palun üheks minutiks, olge lahked. lugupeetud president, äh, aasta algusest peale on Amazonase regioonis juba ligemale kuus tuhat ruutkilomeetrit metsatulede alt. Äh, see on kaheksa protsenti minu koduriigi Austria territooriumist ja kaheksakümmend protsenti äh, sellest äh, metsast põletatakse ära selleks, et kasutada seda maad põllumaaks. ja meie äh, ei suuda siin Euroopas selle kõigega konkureerida, sealse põllumajandustoodakuga. kui Euroopa niimoodi käitub, nagu siiani toetame metsade, vihmametsade maharaiumist me soovime eh, sisse tuua loomaliha eh, Amazonase piirkonnast. Eh, selle asemel peaksime ka tarbima oma kohalikke kvaliteetseid tooteid kui asjad niimoodi lähevad, siis jätkuvad metsatulekahjud ja sellel on väga tõsised tagajärjed Äh, Ro-, äh, eesistujamaa on teinud ettepaneku, et me peaksime panema siduvad kokkulepped Mercosuri lepingusse äh, jätkusuutliku arengu seisukohalt. suur tänu ja järgmisena kolleeg Patricia Toia minutiks, palun. kõnelejal pole mikrofoni. tänan, president. Amazonas põleb, põleb see osa maakerast, mis mm, toodab viis protsenti meie hapnikust, mille hindame, see eh, tähendab, et põlevad ka, ehm, põlevad ka eh, terved rahvad, kes seal elavad ning selles on süüdi kapitalistlik maailmakord. Eh, me, on olemas selline, selline indiaani vanasõna, mis võtab hästi kokku selle hea Ehm, eluprintsiibi, eh, eh, mida peaksime arvesse võtma ka Euroopa poliitikutena ning ma küsin, miks eh, me ei ole piisavalt julged, et Mercosuri üle vaadata, miks me ei pea rangemaid keskkonnakaitsenõudeid sinna sisse viima ning miks ei toeta neid, kes soovivad jätkusuutlikumat arengut me ainult nii suudame me peatada metsade maharaiumist. suur tänu, kolleeg Toia, järgmisena saab sõna kolleeg Tilli Mets, palun üheks minutiks. suur tänu, lugupeetud juhataja. tuhande üheksasaja üheksakümne üheksakümnenda aasta ja kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta vahel kaotasime üks miljon kil-, ruutkilomeetrit metsa ehk siis kaheksasada jalgpalliväljakut tunnis ja äh, see on kohutav. me toome sisse soojad, mis on geneetiliselt moondatud ning äh, kutsume üles äh, pestitsiidide kasutamisele selleks, et oma loomi tappa, aga mida komisjon teeb? komisjon teeb ettepaneku kaitsta metsi ja metsasid taas istutada, aga teiselt poolt samas julgustatakse intensiivpõllumajandust ning soodustatakse massiviisilist importi. Mercosuri vabakaubanduse kokkulepe muudaks olukorra veel hullemaks. Amazon on põlenud juba nädalaid ja äh, ka meie kanname selles vastutust. olgem järjepidavad äh, ning äh, öelgem ei hävitatud metsadega piirkondadest pärit äh, lihale ning äh, tuleb ja ei saa lubada seda, et äh, Amazoni metsad ning selle põlisrahvad tuuakse meie põllumeeste huvide ees ohvriks. suur tänu, kolleeg Mets ja järgmisena saab sõna kolleeg Spiraki üheks minutiks, palun. kallid kol-, lugupeetud esimees, kallid kolleegid kõik meie tahame, et võetaks vastu meetmeid selleks, et kaitsta Amazoni. kui seda hävitatakse veel kolmkümmend protsenti, siis on see pöördumatu kahju. Bolsonaro valitsus ei äh, ole metsade arenguplaani äh, välja töötanud ja sulgeb selle hävitustöö eest silmad Mercosuri kokkulepe võib olla tugevaks vahendiks, mille abil kaitsta Amazoni piirkonda, tegemist on vabakaubanduse kokkuleppega, kokkuleppega, mis on seotud Pariisi lepinguga ning äh, selle kaudu püütakse äh, Brasiiliale avaldada survet, et nad kaksteist miljonit äh, hektarid taasmetsastaksid. Amazonis on tulekahjud kestnud juba aastaid, aga vähemalt me saame selle vahendi abil avaldada survet, kes Pariisi kokkulepet rikub, rikub ka Mercosuri kokkulepet, meil ei ole küll Indoneesia ja Siberi kokkulepet, aga me peame tagama selle, et metsasid säästlikult hallatakse ning seda tehakse ka väljaspool Euroopa Liidu. kuue kolleegid, esinejad katkestatakse ja nüüd saab sõna proua Metsola viimaste nädalate jooksul on maailm vaadanud äh, rabatult seda, kuidas äh, Kreekas, Siberis, Amazonis äh, ja nii edasi hävivad metsad. kliimamuutus on enneolematu, metsad hävivad kiiremini, maailma kopsud täituvad suitsuga meil on äh, erakorraline kliimakriis, äh, mis on muutunud nüüd kliimakatastroofiks. meil ei ole vaja ainult äh, Twitteri mänge ning kooliõpilaste protestiavaldusi, kogu süsteem on vigane populistlikud lühinägelikud sammud, mis mõjutavad traagiliselt inimelusid ning meie laste ning lapselaste saatust. kõik tõendid näitavad, et see, kuidas me loodusvarasid planeedil kasutame, ei ole säästlik, me peame rangetama rasked otsused, tegime seda plastiga, saime mõningad kõige hullemad tooted keelustatud, aga nüüd tuleb teha enam ning Euroopa võib selles olla ähm, liidri rollis. Greta Thunberg on äh, põlvkonna Äh, hääletoru ja nad äh, palusid, ta palus äh, poliitikutelt paanika väljakuulutamist, nüüd aga on see aeg tegudeks. kolleeg Evren, palun, üks minut. suur tänu, lugupeetud juhataja. Amazoni olukord on katastrofaalne, aga kogu metsade hävimise teema on ülemaailmne teema ja ei, ei puuduta ainult Amazoni. Indoneesias on metsatulekahjud ja, ja see, need mööduvad vaikuses, mida ei suudame taluda. ja me peame võitlema massiviisilise metsade hävimise vastu, aga komisjon ei ole seda teinud ega ole võtnud mingisuguseid siduvaid meetmeid ka Mercosuri kontekstis. laiendagem arutelusid aastaid, oleme keskendunud kaubanduslepingutele, aga tegutseda tuleb kiiresti arenguabi oleks lühiajaline vahend, seda saaks paremini kasutada survevahendina nende riikide puhul, kes sulevad oma silmad metsade hävimise ees. ja äh, põllumeestel ei ole sageli valikut selle vahel, äh, nad peavad lange-, hävitama metsa selleks, et oma kultuure kasvatada selle vastu saame võidelda nii, et äh, põllumehedki saaksid oma töö eest väärikat tasu. suur tänu, kolleeg Braan ja järgmisena saab sõna kolleeg Varborn. suur tänu, lugupeetud juhataja. eelmisel suvel äh, olid ka Rootsis metsatulekahjud. liikmesriikide abi oli meile väga oluline, äh, Poola sõbrad saatsid meile sada kolmkümmend üheksa tuletõrjujat, kes aitasid meie metsi päästa. metsatulekahjud on kogu maailmas tõsiseks probleemiks nii inimestele, nii loomadele kui meie keskkonnale. ma mõistan Brasiilia rahva valu, aga maailmas ei toimu praegu mingisugust arutelu selle teemal, et, et tuleks peatada kaubavahetus Rootsiga, sellepärast et Rootsis olid metsatulekahjud. ma arvan, et vasakpoolsed ei peaks sellist katastroofi kurjasti ära kasutama selleks, et Mercosuri kokkulepet Euroopa Liiduga peatada kauba, vabakaubandusleppe blokeerimine ei kustuta Amazoni metsatulekahjusid ega aita kliimat parandada. otse vastupidi, Mercosuri kokkulepe seab siduvad kohustused Brasiiliale ning teistele riikidele selleks, et rakendada Pariisi kokkulepet ning liikuda säästva põllumajanduse teed. siin on vaja präänikut selleks, et et meie jõukus kasvaks, majanduskasv kasvaks, kaubad ning teenused muutuksid odavamaks ja seetõttu kutsun üles kõikide liikmesriikide valitsusi ning kolleege siin saalis aitama kaasa sellele, et Mercosuri kokkulepe võimalikult kiiresti vastu võetakse. suur tänu, kolleeg Farbrol ja nüüd vaba mikrofoni voor ja nagu proua Haudala juba ütles, meil on üsna palju sõnasoovijaid rohkem, kui me ette näeme, me anname seitsmesele, seitsmele kolleegile sõna kõigepealt. kolleeg Peeti Curie. Mr President, Commissioner Vella, I lugupeetud juhataja, volinik Vella, mõned faktid Amazoni mets toodab kakskümmend protsenti meie atmosfääri hapnikust. üle miljoni põlisrahva äh, elaniku elu on ohus ja metsatulekahjud on juba aastakümneid Amazonis põlenud. kaheksakümne viie protsendi võrra on tulekahjude arv Bolsonaro valitsuse ajal kasvanud. Amazoni piirkond ei ole ainus piirkond, mida hävitatakse ja ei ole mingisuguseid tavalisi tulekahjusid, äh, Amazoni hävitus, hävitamine suurendab maailma hävimisohku, äh, meie äh, kliima soojeneb, bioloogiline mitmekesisus ning elu metsas väheneb. mida me siis teeme, kui Amazoni metsad maatasa põlevad, kas me lihtsalt istume käed rüpes ja vaatame, kuidas meie planeet põleb maha? ei, nii ei saa teha, me peame tegutsema ja me oleksime pidanud tegutsema juba eile. tahaksin komisjonilt küsida, mis on meie strateegia, mida teeb Euroopa Liit selleks, et metsatulekahjude vastu võidelda üle kogu maailma, millist abi ning finantsabi äh, osutatakse selleks, et selliseid metsatulekahjusid kontrolli alla saada ning peatada? suur tänu, kolleeg Agius Saliba. väike vabandan, et ma teie nime valesti ütlesin, aga nüüd saab sõna kolleeg Arjas suur aitäh. Euroopa Liidu Mercosuri lepe on parim võimalus Amazonase metsade kaitseks. kui Euroopa Liit soovib tõepoolest äh, olla maailmas liider kliimamuutuse vastases võitluses, peab äh, toetama Mercosuri lepingut. Amazonase selva vihmametsade äh, kaitse on sama oluline kui metsade kaitse Aafrikas, Aasias ja Okeaanias see on oluline osa jätkusuutliku arengu eesmärkidest. tahaksin rõhutada eh, Letizia, Letizia linna leppele alla kirjutanud eh, riikide lubadust maailma suuremas metsi paremini kaitsta. peab ütlema, et president Macroni äh, Eh, suhtumine G7-le kohtumisele ei olnud eh, sobilik. ta tegi seda sisepoliitilistel põhjustel ning eh, sellega võis ta kahjustada paljusid saavutusi viimase kahekümne aasta jooksul. Euroopa Liidu Lõuna-Ameerika lepe Mercosuri leppe näol on äärmiselt oluline meie tegevusel keskkonnakaitsel. proua Jovieva järgmisena spoštovani eh, že nekaj časa poslušam o tem kako evropska. suur aitäh! oleme juba mõnda aega kuulnud, et Euroopa Liit peaks olema eeskujuks teistele kliimamuutuse vastases võitluses ning et me peaksime olema eh, liidrisärgis ja haarama liidriohjad enda kätte, jah, väga tore, aga teiselt poolt Euroopa Liit ei saa ju ainult üksi toimida kliimamuutus on ülemaailmne probleem ning me peaksime tegutsema ühiselt. sellepärast arvan ma, et me peaksime küll jah, mõtteid vahetama, aga meie sõnadest peaksid saama ka teod. praegusel hetkel tundub mulle, et liikmesriigid ei peaks äh, ratifitseerima Mercosuri kokkulepet. me ei peaks siin lihtsalt pealt vaatama katastroofi kulgu Amazoni piirkonnas, me peaksime tegutsema ja mitte sõnu tegema. kliima muutub, loodus muutub, maailm muutub ning kui meie inimestena ei muutu, siis äh, me võimegi eluga hüvasti jätta. suur tänu, kolleeg Joveva. Thank you suur tänu. tavaliselt äh, ütleb proua Jones, äh, kui toimub mingisugune suur katastroof, äh, siis avalikkuse tähelepanu järsku teravõigustab. jah, Amazon on üks selliseid juhtumeid. Amazon tulekahjud tuleb peatada ja me peame rohkem puid istutama, aga see pole veel kõik. Euroopa rahvas tunneb Amazoni pärast tõsist muret, sellepärast et meie jaoks on tähtis kliimakriis, meie jaoks on oluline bioloogiline mitmekesisus ning see, et põlisrahvad satuvad ohtu meie valikud on siin Euroopas keskenduda tarbimisele, keskenduda kaubanduspoliitikale, mis mõjutab muid maailma osasid. minagi tunnen muret Mercosuri kaubanduskokkuleppe pärast, tunnen muret, et kitsastele majanduslikele äh, huvidele keskendumine seab ohtu keskkonnakaitse ning inimõigused. ma ei, äh, mind ei rahusta see, et Euroopa Liidul oleks siis natukene rohkem mõjuvõimu keskkonna ning inimõiguste küsimustes pärast kokkuleppe allkirjastamist. Korea puhul on näiteks jõustamine aega võtnud kaheksa aastat. Mercosuri kokkulepe praegusel hetkel kes-, siis keskendub ainult präänikutele. kolleegi katkestatakse ning sõna saab kolleeg Konetsna. suur tänu, lugupeetud juhataja, kallid kolleegid. ärgem katsugem siin ennast puhtaks pesta süüst. me oleme rääkinud juba kahe tuhande seitsmeteistkümnendast aastast seda, kuidas metsad hävivad, mina tutvustasin oma raportit sel teemal, see koda võttis selle raporti vastu, president Bolsonaro hävitab metsa, metsasid ja on seda teinud aastaid ja Euroopa Liit on välispoliitilises mõttes üks osa probleemist, ärge olge šokeeritud selle üle. miks me oleme pidanud istuma nii kaua ja ootama seda, millal tuleb komisjoni tegevuskava metsade hävimise vastu ja miks ei ole resolutsiooni ettepanekut selle, selle arutelu jätkuks? me lihtsalt teeskleme siirast huvi. aga ärgem varjakem fakti, et metsad on ohus ning metsad tähendavad elu, see võib kaasa tuua hävimise meie jaoks, peatagem metsatulekahjud, olgem üks osa lahendusest, mitte probleemist, aitäh. Äh, suur aitäh ja kolleeg Mavroni. Mr President, dear colleagues lugupeetud juhataja, kallid kolleegid, oleme siin äh, vasakult paremalt poolt poliitilisest spektrist ja kõik mõistame hukka need traagilised tulekahjud Amazoni vihmametsades aga lõpetagem pisarate valamine, asugem tegudele. tänases Euroopa Liidus saame midagi konkreetselt ette võtta, Euroopa Liidul on kaubandustööriistad surve avaldamiseks, ärgem kartkem neid kasutada. Euroopa Liit on just allkirjastanud Mercosuri kokkuleppe ning me peame nõudma, et see kokkulepe ei alandaks keskkonnastandardeid ettevaatlikkuse põhimõte tähendab seda, et Euroopa Liit ja Mercosuri liikmed saavad kaitsta oma keskkonda, nüüd me näeme, kuidas Bolsonaro oma osa sellest kokkuleppest peab. Euroopa Liit on öelnud, et Euroopa Liit õiguslikult tahab kaitsta keskkonda ning äh, on lubanud seda teha, kaitsta keskkonda, kaitsta bioloogilist mitmekesisust, seetõttu tuleb kaubanduskokkulepe peatada vähemalt niikaua, kuni metsatulekahjude põhjuseid uuritakse, kui maailma suurima metsatulekahju äh, küsimus ei ole piisavalt tõsine, siis mida on vaja selleks, et see kaubanduskokkulepe peatada ning säästlikud äh, arengud tähelepanu keskmesse tuua? suur tänu, kolleeg Abram. ja lõpetuseks äh, kolleeg Keller. Um, ütlen kohe, et mul on väga hea meel et meil see arutelu toimub, aga ärgem taandagem seda vasaku- ja parempoolse aruteluks. Bolsonaro on parempoolne, Morales vasakpoolne, aga mõlemad on ühtmoodi, äh, hävitavad meie planeedi jaoks. keskendume planeedile ja planeedi kaitsmisele praegusel hetkel ei ole mõistlik öelda, et Amazoni metsade põlemine oleks kasumlik ja et met-, vihmametsade põletamine oleks kasumlik, sellepärast et meil on oma tooraineturg me praegusel hetkel impordime sooja, uba, kohvi, ubasid sealt maailma osast ning niikaua, kui me seda teeme, hävitavad nemad vihmametsasid, see on selge. Öelgem selge sõnaga välja, et Mercosuri kokkulepe, kui see ratifeeritakse, ratifitseeritakse, siis äh, Euroopa ma eetiliselt ning moraalselt võtab endale kohuse äh, Pariisi kokkulepet täita. meil on eetilised äh, ja moraalsed eeldused eeldada, et kõik sellest kinni peavad ja me peaksime seda nõudma ka Mercosuri kokkuleppe poolt. aitäh, kolleeg Keleher. sellega on vaba mikrofoni voor lõppenud ja arutelu lõpetuseks saab komisjoni nimel sõna veel volinik Vella. Mr Um, think... suur tänu, lugupeetud juhataja, ma arvan, et kõik me oleme päri sellega, et ah, vihmametsad on oluliseks loodusvaraks meie planeedi ning arutelu näitab, et Amazoni metsatulekahjud on äärmiselt murettekitavaks meie kõigi jaoks ja hävitavad metsatulekahjud hävitavad ka metsi muudes maailma osades. paljud siin sõnavõtjad on öelnud, et me peame sellega tegelema ning tundma tõsist muret kõikide metsatulekahjude pärast, ükskõik kus, Angolas, Siberis, Arktikas, Arktika alaosas, Kesk-Aafrikas, Lõuna-Aafrikas, Kagu-Aasias ja nii edasi, kõik need tulekahjud näitavad, et tegemist on kiireloomulise kriisiga ning me peame ühiselt võitlema kliimamuutuse vastu. ilma metsadeta ei saa, metsad on hädavajalikud, kui me tahame kliimamuutuse vastu võidelda. metsade kaitsmine on oluline osa meie ning kõigi vastutusest seoses Pariisi kokkuleppe kohustustega suurem osa siinkõnelejatest rääkisid Euroopa Liidu Mercosuri kokkuleppest kaubandus ning äh, Euroopa Liidu Mercosuri kaubanduskokkuleppe säästva arengu peatükk kohustavad nii Euroopa Liitu kui kõiki Mercosuri liike, sealhulgas ka Brasiiliat, võtma kohustuseks Brasiili kokkuleppe rakendamise ja Brasiilia puhul tähendab see ka seoses metsade hävimisega ja metsade taasistutamisega seotud kohustusi. seda tugevdatakse ELA Eh, eraalgatuste kaudu, nagu näiteks soojamoratoorium ning eh, see, et ei kasutataks eh, loomalihasid hiljuti, mis on pärit hiljuti metsadest ilma jäänud aladest seoses kaubandusleppega ning teiste algatustega rõhutaksin ma teile, et äh, tegemist on ühe osaga laiemast kokkuleppest, mis hõlmab äh, dialoogi ka inimõiguste, kliimamuutuse ning keskkonnaküsimuses. see annab Euroopa Liidu ning Euroopa Parlamendi Ähm, esindajatele täiendavaid koostöövahendeid ning dialoogivahendeid ning ühendab paremini meie turge ja kodanikke. paljud tunnevad muret sellepärast, et kas kohustusi täidetakse ja kas kohustused ikkagi võetakse lepingusse. Euroopa Liidu Mercosuri kokkuleppel on laiaulatuslik kaubanduse ning säästva arengu peatükk, kus on õiguslikult siduvad see kohustused seoses keskkonnakaitsega ja kliimamuutusega, sealhulgas ka kohustus täita Pariisi kokkulepet. komisjonil on terve rida vahendeid ja mehhanisme, mille abil tagada seda, et nendest kokkulepetest ka kinni peetakse. kui lepingu osapool oma kohustusi ei täida, siis võime rakendada vaidluste lahendamise mehhanismi, mis on mõeldud just nimelt töö ning keskkonnaküsimuste lahendamiseks me usaldame, me austame, aga ennekõike me kanname hoolt selle eest, et äh, Brasiilia täidab oma kohustusi seoses Mercosuri kokkuleppega ja Pariisi kokkuleppega ning äh, kahe tuhande kahekümne viiendaks aastaks peab Brasiilia vähendama oma kasvuhoonegaaside äh, heitmed kolmekümne viie protsendi võrra võrreldes kahe tuhande viienda aastaga ning tuleb vastu võtta tegevuskava metsade hävimise takistamise kohta Amazonis. meie omalt poolt oleme andnud lubaduse vähendada oma heitmeid vähemalt neljakümne protsendi võrra aastaks kaks tuhat kolmkümmend. mõned Euroopa Parlamendi liikmed ütlesid, et me peaksime keskenduma ka nõudlusele, mis puudutab äh, tooteid, mis on äh, hävitud metsadega piirkonnast, õiguslik raamistik äh, toodete kasutamise piiramiseks on, on oluline. Euroopa Liit on juba vastu võtnud eeskirju, millega on keelatud näiteks ebaseadusliku puidumüük. selle määruse eesmärgiks on ebaseaduslik raie peatada ning äh, anda meile parem võimalus kontrollida toodete päritolu. ja kui äh, rääkides erinevatest Euroopa Liidu tulevikumeetmetest metsade hävimisega seoses, siis viitaksin siinkohal meie hiljutisele teatisele sel teemal, kus oleme kuulutanud välja terve rea erinevaid meetmeid. selliseid meetmeid nagu näiteks standardite tugevdamine ning identifitseerimissüsteemid selleks, et tuvastada metsa päritolu ja nii edasi. samuti nõudluse Äh, poolelt rakendada nii regulatiivseid kui äh, vabatahtlikke meetmeid selleks, et kaubandusahela läbipaistvust suurendada ning vähendada äh, hävitatud metsade ebaseadusliku raie tulemusena toodud tooteid. ja samuti me kutsuksime ettevõtteid üles vastutusele ning vastutuslikule ärikäitumisele ning loome ka sidusrühmade platvormi metsas hävimise teemaga seoses, mille kaudu saavad äh, omavahel suhelda vabaühendused, valitsused äh, ja teised huvirühmad. kinnitan teile, et assotsieerimisleppe lõpptekst ning selle kaubanduspeatükk esitatakse Euroopa Liidu liikmesriikidele ning Euroopa Parlamendile, enne kui see heaks kiidetakse, aitäh! aitäh, volinik Vella ja lõpetuseks saab nüüd nõukogu nimel sõna proua Tupurainen. austatud juhataja, austatud Euroopa Parlamendi liikmed, lugupeetud daamid ja härrad, lõpetuseks tahaksin tänada teid selle väga hea arutelu eest teemal, mis on meil kõigil südamel. me kõik oleme ühel meelel, et peame andma endast parima selleks, et kaitsta oma metsi me peame parandama Euroopa Liidu tegevust selles küsimuses ah, ning me peame töötama selle nimel, et me oma rahvusvahelistest äh, kohustustest kinni peaksime. paljud teie hulgast eelistasid Mercosuri äh, kaubanduslepet või viitasid sellele. Mercosuri kokkulepe sisaldab äh, tugevat säästliku kaubanduse peatükki mis äh, vastab kõige kõrgematele standarditele kaasaegsetes lepingumaailmas. selle peamiseks äh, eeltingimuseks on, et kaubavahetuse suurendamine ei peaks toimuma keskkonna või töötingimuste arvelt, otse vastupidi, me tahaksime säästvat arengut ja Mercosuri kokkulepe sisaldab konkreetset kliimamuutust käsitlevat artiklit, millega pannakse osapooltele kohustus äh, Pariisi kokkuleppe täitmiseks ja samuti on seal metsade hävimise vastaseid sätteid. aga nagu siingi Euroopa Parlamendis toimuvad ka nõukogus arutelud Euroopa Liidu Mercosuri kokkuleppe üle. tegemist on veel varase faasiga ja meil on vaja veel aega selleks, et läbiräägitud kokkulepe põhjalikult läbi vaadata. väga oluline on mõlema institutsiooni jaoks, et meil oleks aus arutelu selle kokkuleppe üle ning et me lähtuksime ennekõike faktidest ma tahaksin veel juhtida tähelepanu sellele, et avatud ambitsioonikas ja eeskirjade põhine kaubanduspoliitika, väärtuste põhine, säästlik, kaasav äh, kaubanduspoliitika on Soome eesistuja prioriteet paljud teie seast viitasid sellele, et kliima vallas tuleb kiiresti tegutseda. on aeg tegutseda, täna, mitte hiljem inimesed usuvad, et Euroopa Liit saab teisi mõjutada, olles teistele eeskujuks ja seetõttu on oluline leppida kokku kliimaneutraalsuse ambitsioonikates eesmärkides kahe tuhande viiekümnendaks aastaks ja teha seda võimalikult kiiresti. head daamid ja härrad, me peame Amazoni vihmametsasid kaitsma hoidma neid alal tulevastele põlvkondadele, praegu on tehtud tohutut hävitustööd ning ma mõistan selle hukka. aga nüüd peame keskenduma sellele, et hoiame ära veelgi hullema, me peame kaitsma oma metsi, peame kaitsma neid Amazoni piirkonnas, peame kaitsma neid mujal. ja seda sellepärast, et me peame kaitsma oma elu. metsade hävimine on ülemaailmne väljakutse, mis ei ole sugugi mitte lihtsate keelest ja koostöö nõukogus on üks oluline osa meie äh, eduvõimalustest. veel olulisem on koostöö Euroopa Liidu institutsioonide vahel ning sellepärast olemegi täna kõik siia kokku tulnud. suur tänu teile jälle, teie aktiivse osaluse eest ning teie tähelepanu eest. aitäh, proua Tupurainen, sellega on see arutelu lõppenud ja ma peataksin istungi mõneks minutiks